selle tulemusena võiks Euroopa Liidu eelarve olla õigetes proportsioonides. ma tänan tähelepanu eest. aitäh, härra Lavia. nüüd oleme lõpetanud selle punkti arutelu homme kell kaksteist päeval on hääletamine, nüüd aga arutelu kakaosektori üle. annan sõna härra Morerale kes on esitanud soovituse eh, seoses kakaolepingu sõlmimisega ning ka seoses lastetööga. neli minutit härra Morerale. Eh, suur tänu, härra president ähm mul on hea meel algatada arutelu kahe omavahel seotud äh, teema üle. kõigepealt siis kahe tuhande kümnenda aasta rahvusvaheline kakaoleping. Äh, ja parlamendi nõusolek on siin vajalik ning edasi lastetööjõu kasutamine kakaosektoris ja ma olen Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni raportöör selle lepingule nõusoleku andmise osas ning ka resolutsiooni eelnõu äh, autor. mis puudutab siis esimest, äh, rahvusvahelise kaubanduse komisjon äh, paneb ette ühehäälselt, et parlament kiida-, ähm, kiidaks heaks rahvusvahelise kakaolepingu kolmel põhjusel. esiteks on tegemist lepinguga, mis tugevdab äh, kakaosektorit äh, äh, üldisemalt, teiseks sellepärast, et see rahvusvaheline leping annab selguse ja läbipaistvuse, kuidas täpselt kakaomajandus peaks toimima ning ka kodanikuühiskonna mm, kaasatust siin suurendab ning kolmandaks sellepärast, et rahvusvaheline leping loob uusi sätteid, mis Äh, toetavad äh, jätkusuutlikud kakaosektorit. selles lepingus on kirjas, et osapooled peavad äh, töötingimusi parandama vastavalt rahvusvaheliselt kokku lepitud tingimustele ning Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni kohaselt samuti. samuti peavad osapooled julgustama jätkusuutlikult arengut kakaosektoris ning jätkusuutlikult edasi minema peamise äh, kakao importijana on Euroopa Liidul suurenev vastutus selles, et kakaod imporditakse kõige jätkusuutlikumalt ja läbipaistvamal viisil. rahvusvaheline kakaoleping, mis on juba ähm, kahe tuhande kümnendast aastast allkirjastatud, äh, rõhutab äh, seda mm, Euroopa Liidu vastutust selles vallas mis puudutab laste tööjõu kasutamist kakaoistandustes, siis tegemist on väga olulise teemaga, me ei saa silmi kinni pigistada selles samal ajal, kui me kiidame rahvusvahelise kakaolepingu heaks ja seepärast pakkusin ma välja ning Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjon kiitis ka heaks resolutsiooni teksti, mis väljendab muret lapstööjõu kasutamise üle kakaosektoris, eriti just Lääne-Aafrika riikides Äh, tarbijad ja tootjad peavad olema teadlikud äh, lapstööjõu kasutamise probleemidest äh, ning ka poliitilised otsustajad peavad olema sellest teadlikust. viimastel aastatel oleme me näinud väga väga olulisi arenguid kakaosektoris, koostööd on tehtud vabaühendustega ning ametiühingutega selleks, et vähemalt kõige Äh, hullemate laste, lapstööjõu kasutamise vormide vastu võistel-, või-, võidelda. Äh, ometi on väga palju vaja ära teha, sellepärast et inimesed, kes kakaokasvandustes töötavad ning äh, sealhulgas ka lapsed, neil, neid ähvardavad ähm, erinevad haigused, statistikat ei ole, aga me räägime siin kümnetest kuni sadastest tuhandestest inimestest, kelle tervised ja elud on ohus Äh, nii et kindlasti on vaja lapstööjõu kasutamist vähendada, eriti just selle tööjõu kasutamise kõige hullemaid vorme kakao sektoris. Äh, lapstööjõuga tuleb äh, tegeleda kõikehõlmavalt, sealhulgas peab kaasama huvirühmasid, poliitilisi otsustajaid ning ka Euroopa Liidu institutsioone ma ootan huviga komisjoni ettepanekuid selles vallas ning komisjoni reaktsioone ka minu konkreetsetele küsimustele ja ma loodan, et ma saan ka väga rahuldavaid ja konkreetseid vastuseid täpselt, kuidas komisjon äh, planeerib sellele olukorrale vastata. suur tänu ja volinik Peep Alks, palun härra president, austatud äh, parlamendiliikmed, ma tahaksin alustada äh, sellega, et tänan Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni ja ka härra Moreirat nende ettepanekute eest kiita heaks äh, rahvusvaheline kakaoleping kahe tuhande kümnendast aastast. komisjon on nõus parlamendi vaadetega sellele, et uus kokkulepe on väga hea platvorm selleks, et äh, toetada rahvusvahelist äh, koostööd maailma kakaomajanduses ning see panustab ka rahvusvahel- kakao eksportijate majandusi see kokkulepe võimaldab ähm, turgudel tagada õiglased kakaohinnad nii tarbijatele kui ka tootjatele ning see viib äh, ka selleni, et tulu kakaomajandusest on õiglane ning äh, kogu see sektor on jätkusuutlik. Äh, kõik need aspektid on väga olulised kakaot tootvatele riikidele, mis ka paljudel juhtudel mm, on arengumaad. Äh, kuna Euroopa Liit on peamine äh, kakao importija äh, ning ka tarbija, on Euroopa Liidul väga oluline vastutus siin selleks, et suurendada selle sektori jätkusuutlikkust ning tugevdada ka õiglast kakaokaubandust ähm, rahvusvaheliselt. Las-, lapstööjõu kasutamise küsimus on kõige olulisem väljakutse selles valdkonnas siin on vastuoluline see, et äh, erinevates riikides nähakse lapstööjõu kasutamist äh, aktsepteeriva praktikana Äh, rahvusvahelise kakaoorganisatsiooni ja erinevate äh, huvirühmade kokkulepe on väga hea algus selleks, et äh, vähendada lapstööjõu kasutamist kakaosektoris. me võiksime selles küsimuses minna veel edasi ja öelda, et lapstööjõu kasutamine ulatub kaugemale veel kui kakaosektorisse. ja see tegelikult mõjutab ka meie, meie arenguriikide partnereid, nagu te teate, laste õigused on toodud äh, põhiõiguste hartas välja ning meie jaoks on prioriteetne neid õigusi kaitsta ja tõhustada ning komisjon on väga tugevalt pühendunud sellele eesmärgile. Euroopa Liit äh, pühendab äh, ennast sellele, et kõige hullemaid lapstööjõu vorme globaalselt vähendada ning tagada seda, et laste haridust ei ohverdataks sellepärast, et neid on vaja kasutada tööjõuna ning äh, laste füüsilist äh, ja vaimset äh, arengut ei takistataks. rahvusvahelisel tasandil äh, Äh, ÜRO konventsioonis, mis puudutab lapse õigusi, artikkel kolmkümmend kaks ütleb, et lapsi on vaja ka kaitsta majandusliku ärakasutamise ja lapstööjõu kasutamise eest. Ähm, sellegipoolest on komisjon korduvalt väljendanud oma kahetsust, et hoolimata kõikidest äh, rahvusvahelise kogukonna pingutustest, äh, peaaegu kõikehõlmavast äh, konventsiooni äh, sada üheksakümmend kaks äh, rakendamisest, mis äh, lapstööjõu kasutamist keelab on sellegipoolest palju lapsi endiselt kaasatud eh, sellistesse tegevustesse, mis rahvusvahelise tööorganisatsiooni definitsiooni järgi lapstööjõu kasutamiseks eh, mm, ka mm, klassifitseeruvad. sada nelikümmend kolm miljonit last üle kogu maailma eh, töötab laps tööjõuna ja just Sahara aluses Aafrikas on see väga oluline probleem, sellepärast et peaaegu kolmkümmend protsenti kogu sellest arvust lastest töötabki selles piirkonnas. see on meile väga oluline mõtteaine ja me täname, oleme tänulikud äh, härra Moreira ning äh, erinevad äh, ning paljude parlamendiliikmete mure pärast selle, nendes küsimustes, aga see on väga keerukas teema, sellepärast et arengumaades, eriti just kakaosektorit puudutavalt, on lapstööjõu kasutamine mm, teema, mida ei saa isolatsioonis isoleeritult vaadata, meil on vaja integreeritud lahendust sellepärast et lapstööjõu kasutamine lähtub äh, vaesusest ning ka äh, lap-, mm, äh, rahvusvaheline inimkaubandus tegeleb lapstööjõu mm, kaasamisega väga paljud kakaomajanduses tegevad ettevõtted on väikeettevõtted, väikesed majapidamised, mis asuvad vahel väga isoleeritud kohtades, perifeerias ja neil on väga raske ligi pääseda infrastruktuurile. sellistes tingimustes äh, loomulikult äh, töötavad äh, perede lapsed kakaofarmide jaoks. meil on vaja tagada sellised äh, tingimused, et lapsi ei peaks üldse tööle rakendama ning äh, komisjon töötab oma mm, arenguabi printsiipidega kooskõlas äh, selle eesmärgi saavutamiseks. kahe tuhande kümnendal aastal alustasime töötamist lapse õiguste mm, raportiga. oluline on poliitik-, ka koordineerimine selles vallas ning äh, pidades äh, seda silmas, on meil Euroopa Liidu koordineeritud äh, lähenemine, töötame koos vastavate rahvusvaheliste organisatsioonidega, et lapse õigusi tagada. oluline on Lääne-Aafrika riikidele see, et nad tegeleksid selle probleemiga ka ise, sealhulgas tõhustaksid koostööd, põllumajanduspraktikaid ning infrastruktuuri selleks, et äh, pakkuda paremat tööjõu kontrolli ning äh, turule orienteeritust. lõppkokkuvõttes tahaksin ma öelda, et äh, minu tugev usk on see, et lapse koht on koolis ja mitte vabrikus või põllul. vaesusevastane võitlemine on, võitlus on oluline mm, selleks, et lapstööjõu kasutamist vähendada Aafrikas ning teistes Äh, arengumaades. seetõttu olen ma väga ta-, tänulik, äh, veel kord tahan öelda Euroopa Parlamendile, et äh, see oluline teema on siin tõstatatud ning komisjon, nagu ikka, oma töös ka selle teemaga tegeleb, aitäh! suur tänu, härra volinik ja nüüd saab Rahvapartei nimel pooleteiseks minutiks sama proua Köstinger tänan, härra president. kõigepealt ma sooviksin tänada raportööri ning kolleege kõikidest fraktsioonidest hea töö eest see äh, raport äh, koos äh, resolutsiooniga on väga oluline kompromiss. väga oluline on see, et rahvusvahelise kakaoleppega astutakse oluline samm koostöö suunas kakao tootmises ja osalevate riikide vahel. kakao obade nagu tootjatele on oluline tegevuse planeerimise võimalikkus, selleks on vajalik äh, tagada koostöö, meil on vaja väl-, võidelda laste ekspluateerimise vastu, see on väga oluline kakaosektori jätkusuutlikkuse tagamisel. meie vastutame äh, selle eest, et kakaotootjad äh, saaksid oma tegevust jätkata ning resolutsioon ähm, väliskomisjonist eh, on suunatud laste eh, lapstööjõu kasutamise vastu. oluline on laps, eh, laste töö defineerimine, määratluse väljatöötamine, suurimad kakaotootjad, riigid kasutavad väga palju lapstööjõudu paljudes ettevõtetes, nad aitavad oma vanemaid. siin on vaja pöörata tähelepanu sellistele juhtudele, kus on tegemist lastetööjõu ekspluateerimisega. just selle vastu tuleb võidelda ning resolutsioon näitab Euroopa Parlamendi muret olukorra üle mul on hea meel, kui raportöör saab esitada äh, täiskogule äh, oma raporti heakskiitmiseks. Eh, äh, aitäh, härra president, ütleb proua Padja Kutšet. kõigepealt sooviksin tänada raportööri esitatud dokumentide eest. uus kakaolepe on oluline dokument, mille üle me hääletame homme. siin on kõne alla võetud väga olulised meetmed, mis puudutavad tootmist, see puudutab terveid rahvamajandusi, see puudutab tarbijaid, tootjaid, meil on vaja tagada jätkusuutlik raamistik, arvestades ka keskkonda ning me peame arvestama ka sotsiaalset raamistikku väga oluline on, et siin tõstetakse esile ka laste tööjõu küsimust. siin keskendutakse laste töö kasutamise vastu võitlemisele, tegemist on väga suure probleemiga ning härra volinik, juba pikemat aega me oleme püüdnud selle vastu võidelda nelisada kakskümmend miljonit last maailmas peab töötama, need arvud ei ole sugugi rõõmustavad, tegemist on väga raske võitlusega, kuid me peame äh, seda võitlust jätkama, me ei tohi järele anda äh, ning äh, meil on vaja võidelda kolmel rindel korraga. meil on vaja kõigepealt Äh, tagada lepe ratifitseerimine ÜRO-s äh, kõikide riike, riikide poolt äh, ning tähtis on ka see, et räägitakse lapstöö probleemidest, meil on vaja tagada ka tehnoloogia areng kakaoviljeluses, et lapstööjõud ei oleks enam vajalik meil on vaja tagada ka jälgitavus, see on väga oluline. komisjon peaks püüdma äh, rakendada kõiki selleks vajalikke meetmeid. sooviksin teile selleks palju jõudu, aitäh! Eh, aitäh, proua Padja! Teil oli tegelikult ainult üks minut kõneaega, palun ärge unustage seda, kui te räägite. nüüd ALDE fraktsiooni nimel kaheks minutiks saab sõna härra Rinaldi. aitäh, härra president kakaoturg on väga keeruline ning äh, siin on väga palju probleeme. Äh, Francisco Carletti äh, Firenze kaupmees oli esimene, kes äh, neljateistkümnendal sajandil kakao oma avastamisretkedelt Euroopasse tõi, aga see oli algusest peale üks neetud turg, kus peaasjalikult töötasid äh, orjad ja tänapäevani on jäänud kakaotööstusesse selline orjand, ettevaatlik lähenemine. Cote d'Ivoire ja teised Lääne-Aafrika riigid peavad iseenesestmõistetavaks, et lapsed, kes on väiksemad kui neljateistaastased, peavad põldudel töötama, see on tõeline orjandus, äh, äh, mida me näeme tänapäeval, tuuakse lapsi naaberriikidest ja lihtsalt suletakse nad nendesse istandustesse, kus nad peavad siis äh, tohutult rasket füüsilist tööd tegema, ma eelmisel nädalal rääkisin ÜRO esindajaga nendest ähm, Äh, küsimusest. Äh, äh, Ouattara Keenia presidendi, vabandust, Cote d'Ivoire'i presidendi naine on samuti võtnud selle oma südameasjaks, kuid me peaksime rohkem tegema koostööd vabatahtlike organisatsioonidega. jah, aga me peame turu korraldama niimoodi, et see on sotsiaalselt vastutustundlik, seda ei ole seni olnud kakaoistanduste puhul tagatud, see on öö, kõige pare-, see on mitte mehaaniline, seal ei kasutata masinaid palju äh, ja, ja töö on tõesti raske ja ma tervitan seda kakaolepingut, sellepärast et see teeb hinnapoliitika läbipaistvamaks ja tagavad paremad tingimused. rahvusvahelises kakaoorganisatsioonis on Euroopa Liidul üle poole importijate häältest ja seega meil on väga oluline võimalus praegu seda hooba ära kasutada ja tagada seda, et see suur kiusatus, mida me kõik näeme šokolaadis, oleks tervislikum ja mõistlikum. aga mitte ainult nõudlusest ja pakkumisest ei saa rääkida, meil on vaja Äh, õiglamat äh, kaubandust ka tarbimispoolel, meil on vaja öö, äh, tagada see, et kakaokasvatajad saaksid oma töö eest normaalset palka ja ei peaks selleks kasutama lapsi. suur tänu ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Stas roheliste nimel. suur tänu äh,, härra president äh,, austatud härra volinik, daamid ja härrad viidati siin just äh, maailmaülesele kakaokaubandusele ja mina ütleksin et, et kaheksakümmend protsenti äh, kakaotoot-, toodetud äh, kakaost jõuab Lääne-Aafrikast Euroopa Liitu ja Lääne-Aafrikas toodetakse seitsekümmend protsenti maailma kakaoubadest ja kuulda on, et Lääne-Aafrikas on laste tööjõu kasutamine väga levinud ja meil on seega, olles nii suured importijad, väga oluline osa laste tööjõu väljajuurimisel, meil on tohutu majanduslik ja sotsiaalne vastutus ja mul on väga hea meel, et meie tänane debatt keskendub just nimelt laste tööjõu kasutamisele, härra Äh, Moreira raport on suurepärane, see keskendub kahele peamisele viisile, kuidas laste tööjõu vastu võidelda. kõigepealt äh, parem teadmiste vahetus äh, selleks, et tootjad saaksid tõhusamalt oma tööd teha ja teiseks tuleb selline jaotusstruktuur panna paika, mis elimineerib laste tööjõu kasutamise. aga oluline on ka tagada õiglased hinnad tootjatele. rahvusvaheline kakaoleping peab rohkem panustama õiglaste hinda, õiglase tasu Äh, eesmärgile, me peame tagama selle eest, et šokolaadi eest makstakse õiglast hinda ja tootjad saaksid selle eest korralikku tasu, sellepärast et kui korralikku tasu ei saa, viib see vaesuseni, vaesus tähendab seda, et hakatakse lapsi kasutama põldudel, nii et meil on väga oluline roll mängida. suur tänu, härra Stas, järgmisena üheks minutiks äh, härra Scholz. Kinderarbeit sind die Eckpunkte der Debatte. niisiis on meie arutelu keskpunktis lapstööjõud juba teist korda äh, arutame siin lühikese aja jooksul äh, Euroopa Parlamendis lapsejõudu ning mõistame seda hukka. Äh, meil oli Kaubanduskomisjonis arutelu selle üle, mis ei olnud väga põhjendatud, me läht-, lähenesime erinevatest aspektidest lapsejõule. meil on vaja oma töös veel puudujääke kõrvaldada me ei saa lapstööjõu kasutamist äh, näha äh, lubatava nähtusena, nende laste, nendelt lastelt röövitakse äh, tulevik. proua Kösinger ja Rahvapartei kolleegid surusid läbi selle, et parlament sulgeb silmad selle ees, et kakaoplant-, istandustes kasutatakse ka röövitud lapsi, kasutatakse lapsi orjanduslikes tingimustes see on kurb tegelikkus vaadake dokumentaalfilmi äh, Räpane šokolaad, see edastab olulist informatsiooni selle kohta, kuidas kasutatakse Somaalias lapsi äh, kakaoistandustes, kaksteist tuhat last, kes, kellel puuduvad sidemed oma äh, sugulastega, peavad töötama kakaoväljadel ning nii, me ei saa lubada niisugust, mm, niisuguseid arenguid, aitäh! suur tänu üheks minutiks, ähm, nüüd sõna mitteühinenute nimel, äh, sõna härra Möltseril. Äh, härra president, me teame, et kakaosektoril, äh, kakaosektor on tugeva surve all ning kakao nõudlus kasvab see võib lõpuks viia välja selleni, et äh, meil on lähiaastatel puudu miljoneid tonne kakaod ning elevandiluu äh, rannikul äh, on väga suured konfliktid ja need ei tohiks Euroopa Liidus jätta tähelepanuta. me peame pöörame tähelepanu sellele, et kahe tuhande kaheteistkümnenda, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta kakaosaagi müüdaks sõgajastel oksjonitel maha meie äh, šokolaaditööstus sõltub kakaost, kuid kakao tootmisel valitsevad sageli ebainimlikud tingimused. kui me tahame äh, võidelda sotsiaalsete tingimuste parandamise eest, äh, siis me ei tohi piilduda võitlusega paberil. meil on vaja, et Euroopa tarbijad saaksid kasutada sertifitseeritud jätkusuutlikult toodetud kakaod, aitäh! aitäh, härra Möltser! nüüd äh, poolteist minutit, härra Kaspari. Äh, aitäh. ma näen, et äh, tänases arutelus on meil tegemist tõelise dilemmaga, ühelt poolt lapstööjõud, mul on väga halb, kui ma mõtlen kõikidele nendele lastele, kes söövad šokolaadi Äh, mida on äh, teised lapsed pidanud tootma väga jõbedates tingimustes. teisalt me peame mõtlema ka sellele, et need riigid äh, võiksid kehtestada sotsiaalsed standardid, riigid peaksid olema suutelised finantseerima kuulitust, sotsiaalseid tagatisi. kui me nende riikidega kaubandust ei arenda, siis neil selleks vahendeid ei ole ja kui me nende riikidega kaupleme, siis meil on jällegi see dilemma, et me kasutame toodangut, mis on toodetud ebainimlikes tingimustes, seetõttu ma tervitan seda lepet äh, ning ma olen väga tänulik kolleegidele, et see teema on tõstatatud, äh, sest ma olen veendunud, et see lepe on samm õiges suunas, äh, kuid me ei äh, me ei saa öelda, et me ei arenda kaubandust seni, kuni äh, riikides ei ole kõik korras, kuid me püüame aidata neid riike liikuda õiges suunas. selleks, sest see on meie kõikide ühises huvis. kui me äh, soovime äh, süüa maitsvat tükki šokolaadi, siis me tahame teada ka seda, et me ei ole sellega kahjustanud nende tootjariikide laste tulevikku. aitäh! aitäh, härra Kaspari! härra Suusta, palun! deputaadi. suur tänu, härra president, daamid ja härrad, austatud härra volinik. kakao kokkuleppe eesmärgid on üllad ja need resolutsioonid tuleks, see raport tuleks vastu võtta, kuid me ei tohiks unustada selle tööstuse nägu. siin meil on vaja sellist äh, kakaotööstust, äh, kus õiglane hind tähendab seda, et need viis ja pool miljonit väiketalunikku ja neliteist miljonit äh, kakaotööstusest sõltuvat töövõtjat, nende jaoks ka elu paraneks. kuivõrd Euroopa on kõige suurem kakaotööstuse import ja peame meie survestama sellele, et pan-, tehaks lõpp lapstööjõu kasutamisele, meil on vaja õiglast jätkusuutlikkus kaubandusahelat ja, ja seega kõik sellesisused ettepanekud on ära teeninud meie toetuse. ja nüüd üheks minutiks sõna härra Kutasele suur tänu, härra president, härra volinik, kallid kolleegid, UNICEF-i kohaselt on umbes saja neli, on sada nelikümmend viis miljonit last kakaoistandustes tööl, üks kuuest lapsest seega maailma tasandil. miljonid lapsed ähm, töötavad sellistes tingimustes, mis on ohuks nende tervisele, kuivõrd nad peavad mürgiste ainetega kokku puutuma ainult ainult, äh, ainuüksi Lääne-Aafrikas on üle saja tuhande lapse sunnitud töötama väga rasketes tingimustes, istandustes ja kümme tuhat nendest on sinna salakaubitsetud. kakao hindade madalseis turgudel on viinud äh, tõsiste meeleheitlike meetmeteni kakao kasvatajate poolt ja see on äh, lapsed, äh, see takistab lastel koolis käia, et kahjustab nende tervist, me peame lõpetama selle äärmusliku vaesuse ja laste kuritarvitamisele piiri panema ja Euroopa Liidul on hoovad selleks, et veenda neid riike, kes äh, sallivad praegu lastööjõu kasutamist teistmoodi mõtlema Äh, ma mõtlen siin äh, üldiste eelistuste süsteemile. kõik lepingud kolmandate riikidega peaksid hõlmama endas sätteid äh, lastöö, laps, lapstööjõu keelustamise kohta. härra Martin, suur tänu, härra president, nagu ka teised, toetan minagi rahvusvahelist kakaolepingut. see kindlasti on suureks abiks sotsiaalse ja keskkondliku tasakaalu saavutamiseks kakaotööstuses. aga ka mina tunnen tõsist muret äh, lastööjõu kasu-, lapstööjõu kasutamise kohta selles tööstuses, kuid öelgem selgelt välja, vastutus siin ei lasu mitte Euroopa Parlandil, see ei lasu Euroopa tarbijatel, vaid sellel tööstusel endal. see tööstus on viimase kümnendi jooksul teeninud seitsesada miljardit eurot, see on kosmiline rahasumma ja on täpselt null koma null seitsekümmend viis protsenti sellest kasutanud öö, oma töötajate töötingimuste parandamiseks. tööstusel on siin kohustus öö, koolide võimaldamiseks nendele lastele, keda nad öö, ekspluateerivad, nendel on kohustus öö, tehastes ja istandustes töötingimusi parandada selleks, et töövõtjate öö, tervis oleks kaitstud, ma tervitan seda kakaolepingut, kuid lõppkokkuvõttes on kõige parem siiski, kui me pidevalt toetaksime ja järjepidevalt õiglase kaubanduse tooteid. suur tänu, härra Martin, läheme edasi avatud mikrofoni juurde ja proua Anželilli saab üheks minutiks sõna. where is she? She's not. No está Angelili, pues un minut. Näe, teda ei ole kojas praegu. härra Mikolaši, palun üheks minutiks suur tänu, härra president. kakaod toodetakse rohkem kui kaheksal miljonil ruutkilomeetril ja toob äh, erinevate riikide jaoks äh, raha sisse, aga samas on tegemist ka sektorile ka, äh, mis toetab annab sissetuleku viiekümnele miljonile inimesele kogu maailmas, seetõttu on kindlasti vaja paremat õigussüsteemi, mis tagaks paremad tingimused äh, kogu tarneahelas, äh, alates siis tootjatest kuni tarbijateni. ning äh, kogu see sektor peab rajanema õiglastel tingimustel ning ka keskkonnastandarditest tuleb kinni pidada. seetõttu olen ma veendunud, et kui hinnad oleksid õiglased, siis ka see aitaks äh, lahendada kõiki neid probleeme, mida me oleme siin arutanud, sealhulgas ka lapstööjõu küsimust. suur tänu, üheks minutiks palun. proua Meisner aitäh, härra president. šokolaad ja kakao ei ole ainult, need äh, ei too õnne mitte ainult laste südametesse, nad rõõmustavad ka meid nii Strasbourgis kui ka šokolaadis, äh, kui ka äh, Brüsselis on väga palju šokolaadiärisid ning inimesed tihti ei mõtle sellele, kuskohast see kakao pärit on, missugustes tingimustes kakaobasid toodetakse, kuidas šokolaadi tehakse. me peame mõtlema sellele, et sellega on seotud laste töö, sellega, et kakaobe üldse saaks äh, Euroopa Liitu tuua äh, ning äh, küsimus ei ole selles, kas need lapsed on sunnitud seda tööd tegema või mitte, küsimus on selles, millised on need tingimused, millistes lapsed töötavad, need on tervist kahjustavad tingimused. laste tervis kannatab selle all ning me peame takistama seda, meil on vaja teha kõik selleks, et niisugused riigid nagu Ghana või Elevandilu rannik, eh, arenguriigid eh, püüaksid ise luua inimestele paremaid elamistingimusi ning me peame püüdma eh, osta sisse ainult õiglase kaubanduse saadusi, see oleks õige tee, mida mööda minna ning mul on hea meel, et meil on parlamendis selles osas üksmeel. aitäh, proua Meisner nüüd anname sõna volinik Piia Palksile. president uh,, I think there have been härra president, ma arvan, et selle debati jooksul me oleme näinud uh, ühtseid vaateid. tõsi on see, et kakao on väga suurepärane toode ja paljud riigid, näiteks Cote d'Ivoire, nende jaoks on tegemist majandussektoritele väga olulise mm, sektoriga. õiglast hinda on vaja selle toote eest maksta ja loomulikult peab ka tööstus ise vastutama selle ees, et tegemist ei oleks äh, räpase tootega, vaid äh, töötajate õigusi äh, jälgitaks. oluline on ka see, et tegelikult vaesus kuulub siia paketti ja just Cotivooril, Ghanas ning teistes riikides me püüame neid asju mõjutada. aga ka teisi teemasid on siin, mis on olulised, eriti mis puudutab äh, lastetööjõu kasutamist ja toon mõned neist siin välja. Euroopa Liit viib läbi lobikampaaniat selleks, et ILO äh, konventsiooni sada kaheksakümmend kaks rakendatakse laste tööjõu kasutamise suhtes ning äh, eraldi äh, konventsiooni protokoll, mis puudutab laste õiguste kaitsmist laste tööjõud on tuvastatud kui Euroopa Liidu prioriteet erinevates inimõiguste praktikates ja dokumentides, mida Euroopa Liit on koostanud see on väga oluline, sellepärast et meie arengumaadest partneritest toet-, partneritega toetame me poliitilist äh, dialoogi, seetõttu peaksime me äh, toetama neid eesmärke, nii et ka arengumaad ise, maad ise näeksid seda väga olulise prioriteedina Äh, oluline on ka sotsiaalselt vastutustundlikud ähm, äh, hanked, mis viiksid äh, mõistlike sotsiaalsete praktikateni. samuti pakume me arenguabi programme, mõningad nendest programmidest tegelevad konkreetselt lastetööjõu kasutamise probleemidega, näiteks neljakümne miljoni eurone projekt, mis viiakse läbi erinevates Aafriku, Aafrika riikides selleks, et toetada laps, lapstööjõu kasutamise vähendamist ning laste harimist Mm, ning eelmisel aastal oli ka äh, inimestesse investeerimise projekti raames äh, lapstööjõu kasutamist äh, vähendati. samuti püüame me toetada jätkusuutlikumat kakao tootmist Ghanas ning ähm, väiketalunikke selles vallas oluline on sidus poliitika äh, kõikides poliitikates, mis puudutavad inimõigusi, mm, ettevõtete vastutustunnet ning rahvusvahelist kaubandust. me peame silmas pidama seda, et arengumaades ei saa lapstööjõu kasutamist eraldi isoleeritud probleemina näha võttes arvesse, kui oluline on kaubanduslepete sõlmimine ning ka vaesusvastased sätted ja töötingimuste parandamine, vaatab komisjon äh, toodete jälgitavust, mida, mida toodetakse lapstööjõu kasutamise läbi. aitäh, härra president! suur aitäh, härra volinik! ja härra Moreira saab sõna raportöörina härra president, ma olen tänulik äh, kõikidele selles arutelus sõna võtnud kolleegidele, äh, eriti just ka volinikule ning äh, tänan komisjoni selle eest, et nad on pühendunud laste tööjõu kasutamise vastasele võitlusele. me peame kasutama oma poliitilist jõudu selleks, et ILO kokkuleppeid äh, lapstööjõu kasutamise vastu ka rakendada. meil on vaja kasutada ka äh, arenguabiprogramme selleks, et äh, kakaosektori jätkusuutlikkust tõsta ning edasi on meil vaja oluliselt vaadata toodete jälgitavuse teostatavust kakaomajanduses nii, et meil oleks võimalik äh, näiteks sisse viia tootemärgis toodetud laste tööd kasutamata ning äh, nii läbi me rõhutaksime, äh, kui oluline on see teema meie jaoks. on veel üks asi, mida ma tahaksin öelda. ja nimelt lisaks rahvusvahelistele kaubanduslepingutele, kui me räägime majanduspartnerlus äh, äh, sest äh, AKV riikidega, siis kakaosektori küsimused peaks ka siia kaasama. Euroopa Liidul on väga palju meetodeid, mida oleks võimalik kõikehõlmava mm, lähenemisena kasutada, sealhulgas üks, mida me kindlasti ei tohiks silmist lasta Äh, nimelt äh, äh, ettevõtete vastutus, millest rääkis ka volinik ähm, see on oluline sellepärast, et peamised suured tegijad kakaosektoris on suured Euroopa ettevõtted ja me näeksime väga halvad välja selles valguses, kui need ettevõtted ei mängiks suurt rolli sotsiaalses vastutuses. Ähm, aitäh, volinik! raporti raportööriga me pidasime siin nüüd arutelu äh, kakaosektori üle. arutelu lõpuks esitati resolutsiooni ettepanek ning äh, ühine arutelu on nüüd lõpule jõudnud, hääletamine on homme kell kaksteist nüüd jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde. tegemist on nõukogu ja komisjoni